härra Coelho raport, mis puudutab pikaajalise viisaga isikute liikumist Euroopa Liidus. ja nüüd eh, siis proua Wallström eh, võtab ka koha sisse. ja ma palun nüüd kõigepealt, et eh, härra Coelho võtaks sõna, tal on aega neli minutit. suur tänu, härra president, volinik, kolleegid täna räägime me grotesksest olukorrast. Eh, ja tõesti, olukorrad on vahetevahel väga äh, absurdsed, nimelt äh, alates kahe tuhande neljandast aastast on sadu inimesi, sadu tudengeid, kes saavad osaleda kursustel äh, Belgias või so-, aga soovivad siis selle kursuse kestmise ajal äh, sõita näiteks äh, Hollandisse või ka Barcelonasse selleks, et teadustööd teha kuid praegune seadusandlus näeb ette, et äh, pikaajalise viisaga, viisa omanikud saavad viibida ainult selles riigis, ähm, milline andis viisa välja. kuid Schengeni ruum tähendab äh, liikumisvabadust ja seetõttu äh, peavad saama ka pikaajalise viisa omanikud nautida seda vabadust eelkõige puudutab see teema just kolmandate riikide kodanikke. ja see puudutab ka seda, et pikaajalised viisad tuleb küll vahetada elamislubade vastu, kuid tihtipeale see ei leia aset või liiga hilja tehakse seda. ja need viisad tühistatakse alates kahe tuhande kümnendast aastast äh, seoses äh, ühenduse viisakoodeksi jõustumisega, nii et seega on küsimus äh, kiireloomuline enamuse libekomisjoni liikmetest toetavad äh, lahendust, mille kohaselt, mis on praeguseks välja pakutud, kuid me ei tohi mingil juhul äh, seeläbi jõuda olukorrani, kus väheneb äh, turvalisus liikmesriikides. siin tuleb samuti eraldi vaadata nende kodanike küsimust, kellel on elamisluba. osad liikmetest rääkisid pikaajalise viisa väljaandmisest ning seejärel elamisloa väljaandmisest, kuid selle protsessi raames ei ole ilmtingimata sissüsteemiga konsulteeritud ja noh, ning on eiratud artiklit üheksakümmend kuus. politsei ning piirivalveüksused peavad sellistel juhtudel viima läbi uurimise, vaatama, kas viisad on korrektselt väljastatud või mitte või poleks üldse pidanud seda tegema. nii et need, kes omavad pikaajalist viisat, peaksid saama nagu need, kellel on elamisluba, liikuda vabalt kolm kuud mõnes teises liikmesriigis kui selles, kus neile on viisa väljastatud samuti me tunnustame, et on vaja andmekaitset parandada Schengeni riikides ning me loodame, et komisjon teeb sellealased algatused peatselt, kui kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ja siis kaks ei jõustu. Lissaboni leppe raames äh, on meil nüüd uus õiguslik alus ning äh, täna äh, siin arutusel olev tekst on arutelude tulemus Hispaania ning Rootsi eesistujatega ning me loodame, et selle esimese lugemise raames võetakse dokument ka vastu ning et seejärel jõustub uus viisakoodeks. praegu ei ole eesistujad saalis, kuid siiski me peame tagama, et määrus jõustuks viiendaks aprilliks kaks tuhat kümme ning sellest kuupäevast ning see kuupäev on eriti oluline selleks, et vältida õiguslikku tühimikku. ma tahaksin tänada komisjoni selle väga asjakohase ettepaneku eest ning tänada ka kom-, nõukogu koostöö eest, tänada veel kord Rootsi ja Hispaania eesistujaid ning variraportööre, kes on võimaldanud saavutada konsensuse libekomisjonis. tegemist on delikaatse küsimusega tuhandete kodanike jaoks kolmandatest riikidest ning me ole-, teeme seda, tagades äh, turvalisuse ning vabaduse. aitäh! suur tänu ja volinik Malmström. president, honorable members tänan, president, lugupeetud parlamendisaadikud, et nagu raportöö juhtis tähelepanu, selle ettepaneku eesmärk on äh, hõlbustada Schengeni piirkonnas liikumist kolmandate riikide kosal. Nad asuvad ametlikult ühes liikmesriigis, nad on nüüd pikaajalise viisa alusel, D-viisa alusel. vastavalt praegusele Schengeni õigustikule kolmandate riikide isik, kellel on elamisluba, võivad vabalt liikuda Schengeni piirides, kuna elamisluba võrdsustatakse viisaga. kuid on kujunenud liikmesriikides viimasel ajal trendiks mitte äh, vormistada pikaajalist viisat elamisluba lubadeks kodanike saabumisel ja see on tekitanud muret ja seetõttu komisjon, nõukogu ja parlament peavad leidma lahendusi. arvestades õiguslikku ja praktilist olukorda, millega kaasnevad negatiivsed tagajärjed kolmandate riikide isikutele, kes seaduslikult viibivad liikmesriikides D-viisa, ei saa nad seaduslikult riike reisida teistesse riikidesse või transiidina läbida neid äh, riike, kui nad soovivad oma koduriiki tagasi pöörduda ja seda absurdset olukorda kirjeldas raportöör härra Koiljo parimaks lahenduseks oleks, kui kõik liikmesriigid väljastaksid vajalikud elamisload ja seda õigeaegselt, kuid kahjuks praegu sellist olukorda veel ei ole saavutatud. ja seetõttu on tehtud ettepanek äh, laiendada samaväärsuse põhimõtet eh, elamislubade ja pikaajaliste viisade ning lühiviisadega kolmandate riikide isikud, kellel on D-viisad, mis on väljastatud liikmesriigi poolt, saavad siis eh, võimaluse eh, reisida teistesse liikmesriikidesse kolme kuu jooksul, nii nagu elamislubade omanikud. ja see taastaks selle loogika, millele ehitati üles piirideta äh, Schengeni piirkond, nimelt see, et isikud saavad lühiajaliselt reisida Schengeni piirkonnas äh, dokumendi alusel, mis tõestab selle isiku seaduslikku viibimist liikmesriigis. mul oli väga hea meel, et härra Carlos Coelho äh, avaldas omapoolset toetust sellele ettepanekule ja on teinud seda algusest peale ja koos kodanikuõiguste ja õiguskomisjoniga äh, Äh, on mõistnud, et on vaja võtta tarvitusele meetmeid, et hõlbustada kolmandate riikide kodanike liikumist, sest me tahame tõesti julgustada nende seaduslikku viibimist ja elamist meie piirkonnas ja ma tänan teid selle konstruktiivse lähenemise eest mul ei ole vaja meenutada teile, et lahendust on vaja kiiresti, eriti äh, <clears throat> ühenduse viisa eeskirja kohaldamisega alates aprillist kaks tuhat kümme ja äh, Äh, see pidi osaliselt äh, muutma paremaks D-viisade omanike olukorda. ja ma loodan, et äh, see kompromisstekst, milles lepiti kokku kõikide institutsioonide vahel, on vastu võtta kõikidele osapooltele. ja samuti käsitleb mõningaid murepunkte, mille on tõstanud Euroopa Parlament ja liikmesriigid, näiteks turvalisuse koha pealt ja seetõttu on mitmeid muudatusettepanekuid teksti sisse viidud ettepanek lühendab pikaajaliste viisade kehtivuse äh, ja need ei tohiks kehtida pikemalt kui üks aasta ja pärast seda aastat tekib kohustus liikmesriikidel väljastada elamisloa. Äh, siis süsteemi äh, süstemaatiline kontrollimine on samuti jõustub, kui liikmesriik kaalub D-viisa või elamisluba väljastamist pädev vastutav ametkond peab süstemaatiliselt läbi viima otsinguid Schengeni sissüsteemis, et vältida olukorda, äh, et väljastatakse küll pikaajaline viisa, kuid samas sissüsteem annab häire. ja vastu, äh, vastuseks biomeetriaga kaasnevatele julgeolekukaalutlustele on äh, selle määruse eelnõule lisatud poliitiline avaldus, milles komisjon võtab kohustuse uurida biomeetriliste tunnuste aspekte seoses selle ettepaneku vastuvõtmise ja seda äh, kahekümne, kolmekümne esimeseks juuliks kaks tuhat üksteist. komisjon samuti on nõus, et regula-, määruse eelnõusse on sisse viidud ka aruandluskohustus. selleks, et leida kompromisslahendus parlamendi poolt tõstetud põhilistele murepunktidele ja eriti andmekaitse kõrge taseme tasemele, kui siis on andnud häire äh, on kokku lepitud ühisavalduses. komisjon, eh, nõukogu ja parlament peaksid omalt poolt välja pakkuma vajalikud õiguslikud eh, ettepanekud, et viia sisse vajalikud muudatused Schengeni konventsiooni, eh, kui tahetakse ära hoida siis kahe kohaldamise Äh, viivitamise vältimist. ja ma usun, et sellisel viil on võimalik saada mõistlik, hästi tasakaalustatud äh, ettepanek, mis hõlbustab alaliselt kolmandate riikide isikute viibimist, seaduslikku viibimist meie liikmesriikides, see on igati kooskõlas meie mõttega piirideta Euroopa, ma tahan veel kord tänada Kodanikuõiguste õiguskomisjoni ja raportööri väga konstruktiivse lähenemise eest. suur tänu, president! Thank you very much, commissioner, now madam Wikström suur tänu, äh, volinik, järgmisena proua Wikström kaheks minutiks. E suur aitäh, härra president. koostöö Euroopa Liidus põhineb hinnangutel ning kõige olulisemad meie hinnangud, väärtused puudutavad vabadusi. oluline on, et me tagaksime kodanike jaoks vaba liikumise. Euroopa Liidu siseselt piire ei ole, kuid just nimelt siin näitab Euroopa Liit, millised on tema väärtused ehk siis vaba liikumine. see peab kehtima nende jaoks, kes siin elavad ning ka nende jaoks, kes tulevad siia, kes selleks, et siia jääda pikemaks ajaks, mitte lihtsalt ühekordseks külastuseks. ma usun, et need, kes tulevad Euroopa Liitu, peaksid samuti saama vabalt ringi liikuda liikmesriik aga, kes väljastab viisa, peab ka teatud tagatisi andma. tihtilugu juhtub niimoodi, et inimesed, kes tulevad minu koduriiki Indiast, Rootsi, näiteks Uppsalas meil on üks eh, Indiast pärit professor, eh, tal on viisa Rootsis, kuid ta ei saa näiteks osaleda Pariisis konverentsidel ning sama kehtib ka välisüliõpilaste jaoks. taolised kitsendused vabale liikumisele äh, ei tohiks leida toetust Euroopa Liidus. ma arvan, et praegune dokument on eh, hea, eh, selle resolutsiooni eesmärgiks on tagada vaba liikumine Schengeni ruumis, seda selleks, et kõik eh, need, kellel on elukoht Euroopa Liidus, saaksid siin vabalt liigelda. ma tahan tänada härra Koilat tõesti suurepärase töö eest, ta on arvestanud ka minu poolt väljendatud murepunktidega mm, Jüri komisjonis ning lõpuks täna me näeme siis selle töö tulemusi, tegemist on positiivse ettepanekuga. tegemist on ühe lisalüliga selles pikas ahelas, mis lõpuks peab tagama vaba liikumise Euroopa Liidus ning see puudutab ka kolmandate riikide kodanikke. ma olen uhke selle üle, et saan töötada Euroopa Liidu heaks, kus taolisi asju tehakse. aitäh ja nüüd fraktsioonide nimel Kinga Kaal, palun. president, kallid kolleegid, proua volinik ma igati tervitan võimalust, et me oleme nüüd arutanud Euroopa Parlamendi resolutsiooni vastuvõtmist, mille eesmärgiks on hõlbustada kolmandate riikide isikute reisimist, kes ametlikult ja seaduslikult viibivad Euroopa Liidu territooriumil. nimetatud ettepaneku eesmärk on kaasa aidata sellele, et nõnda pikaajaliste D-viisade omanikud kes on kolmandate riikide kodanikud, saaksid vabalt äh, ringi liikuda ühenduse piirides. Äh, see pakub välja lahenduse selliste olukordade jaoks, kus äh, mõned liikmesriigid mingil põhjusel ei soovi või ei saa välja anda kolmandate riikide isikutele elamisluba. mis tähendab seda, et nad ei rakenda ega kohalda Schengeni raamistikku ja seetõttu on igati teretulnud meie otsingud leida sellistele olukordadele lahendus ning ära hoida sellised juhtumid, et kolmandate riikide isikud satuvad taolisesse raskesse olukorda, kui nad üritavad teise riiki sisse sõita. see on vajalik nii viisa pare-, eeskirja paremaks rakendamiseks kui ka piiride äh, integreeritud haldamiseks Äh, Euroopa Liidu sisepiirid peaksid olema avatud kõikidele isikutele, kes reisivad ringi heast tahtest ajendatuna ja ma arvan, et see on eriti hea ka naaberriikide jaoks, näiteks Ungari äh, vähemusrahvaste esindajatele, kes peaksid saama võimaluse reisida, ilma et nad puutuksid kokku äh, ülemääraste haldustõketega ja see peaks kohalduma nii ühenduses kui ka liikmesriikidele, eh, kes peaksid vastu võtma tõhusad seadusaktid, mis ei oleks vastuolus teiste riikide seadusaktide, vaid pigem aitaksid kaasa meie eesmärkide saavutamisele. ja nimelt üliõpilaste liikumise hõlbustamiseks, eriti üliõpilased, kes õpivad eh, välismaal ei peaksid sellisest seadusest kasu saama ja ma olen nõus, et komisjon peaks aprilliks kaks tuhat kaksteist hiljemalt esitama vastava aruande selle kohta, kuidas seda määrust on jõustatud ja samuti aruande eesmärkide saavutamise kohta. proua Blikentšev, sotsiaaldemokraatide nimel tänan, president, lugupeetud volinik ja kolleegid. lubage kõigepealt õnnitleda raportööri härra Koeljot raporti puhul. ma olen nõus, et on oluline tagada kolmandate riikide kodanike vaba liikumine, kui nad viibivad seaduslikult liikmesriigis pikaajalise viisa alusel. vastavalt praegu välja kujunenud tavadele pikaajalise viisa asendamine elamisloaga kolmandate riikide isikute jaoks eh, kujutab endast väga pikaajalist protseduuri ja selleks on palju erinevaid põhjuseid. ma võin tuua väga palju näiteid Euroopa Liidu liikmesriikidest, ka oma kodumaalt, Leedult, Leedust, kus näiteks veoautojuht, kellel on D-viisa, ei saa äh, oma tööülesandeid täita. praegu kehtiv praktika tegelikult õõnestab kolmandate riikide seaduslikke ootusi, kes saabuvad Euroopa Liitu tööle või õppimiseks. Euroopa Liit peaks rakendama meetmeid, et lihtsustada viisa väljastamise menetlust. pikaajalistel viisadel peaks olema sama positiivne mõju isikute liikumisele Schengeni alal, nagu elamisloa omanikel on. sellega kaasneb kõige tähtsam aspekt, eh, mis ei seostu mitte niivõrd eh, pikaajalise viisa omanike eh, teises liikmesriigis viibimise või reisimise ajaga, vaid vajadusega rahuldada nende vajadusi ma olen nõus ettepanekuga, et kolmandate riikide kodanikud, kellel on pikaajaline viisa, mis on välja antud liikmesriigi poolt, peaksid saama võimaluse reisida teise liikmesriigi territooriumile äh, kuni kolmeks kuuks poole aasta jooksul ja seda samadel tingimustel nagu elamislubade omanikud. samal ajal on oluline tagada, et kolmandate riikide kodanike lihtsustatud liikumine Schengeni territooriumil ei peaks äh, to tooma kaasa täiendavaid julgeolekuriski ohtusid liikmesriikidele ja ma kutsun üles heaks kiitma seda ähm, resolutsiooni nii kiiresti kui võimalik. Eh aitäh, proua Krisberg, äh, kallid kolleegid, äh, siin seda teksti on selgitanud juba väga hästi äh, kõik kolleegid see dokument puudutab kõiki kolmandate riikide kodanikke, kes seaduslikult, tuletan meelde, viibivad Euroopa Liidu territooriumil. on tõepoolest äh, ähm, tagumine aeg, et selline tekst vastu võetakse, on tagumine aeg, et kolmandate riikide kodanike vaba liikumisega tegeletakse Euroopa Liidus. tegemist on uue kiviga Euroopa ehitises, äh, mille raames me tahame tagada vaba liikumist ja seda turvalistes tingimustes Äh, põhimõtteliselt ei ole selle teksti osas olnud äh, suuri vastumeels-, äh, vastuolusid ning vä-, väike hulk muudatusettepanek nä-, muudatusettepanekuid näitab samuti, et me soovime kõik edasi liikuda ühes suunas. tegemist on edasiminekuga, sellepärast et tegemist on õigustega kolmandate riikide kodanikele, üliõpilastele, teadlastele ja teistele, kes Euroopa Liidu territooriumil elavad. ning lõpetuseks nii see puudutab äh, ka seda, kuidas nähakse Euroopat väljaspoolt äh, ühtset ruumi ning äh, see edastab ka meie sõnumit ühtsest Euroopa Liidust väljaspool meie Euroopa Liitu ennast. härra Tavares, palun. aitäh, president, ma tahan alustada sellest, et tänan raportööri selle raporti eest, mina samuti toetan seda, seda toetasid ka teised variraportöörid kodanikuõiguste komisjonist. minu arvates teeb raportöör väga palju Euroopa Liidus kodanikuõiguste kaitmise, kaitsmiseks ja samuti kaitseb ta kolmandate riikide kodanike õigusi. see ilmselgelt toob kasu kodanikele, kui nad on Euroopa Liidu sees, aga samuti on sellest kasu Euroopa Liidu väliste riikide kodanikele selleks ajaks, kui nad viibivad Euroopa Liidus. raportöör tegi koostööd variraportööridega, me vahetasime palju informatsiooni, loomulikult aeg on siin ka väga tähtis ajaline faktor, sest me räägime ju inimeste eludest, me räägime üliõpilastest, teadlastest, kes tulevad Euroopa Liitu, tulevad meie liikmesriikidesse, kuna nad soovivad võib-olla paremat töökohta või on nad siin selleks, et midagi õppida. kui aga selgub, et nad ei saa piire ületada, et nad ei saa minna teistesse liikmesriikidesse, siis nad avastavad, et nad on silmitsi probleemidega. tihtipeale inimesed saavad näiteks ütleme kaheaastase viisa mingi teadustöö tegemiseks ning siis selgub, et see kõnealune teadlane ei saa minna teise liikmesriiki näiteks konverentsile või mingisugust muud olulist tööd tegema. samuti oleme kuulnud, et võib-olla mõned inimesed, keda me oleme soovinud oma komisjonide koosolekutele kutsuda Brüsselisse, nad ei ole saanud tulla, sest et neil ei ole vajalikku viisat. see kõik tähendab seda, et me ju kaotame nende inimeste olulise panuse meie tegevusse ja kui me nende inimeste liikumisvabadust piirame inimesed, kes tulevad näiteks Ühendriikidest, Brasiiliast, kus nad on igal pool saanud vabalt ringi liikuda, kuid Euroopa Liidus ei saa. Äh, samuti puudutab see teadlaste liikumist, teadlaste vaba liikumist oma teaduskeskkondade vahel. praegu on meil majanduskriis ning võib-olla majanduskriisi ajal inimesel, inimestel on vaja veel rohkem vabalt ringi liikuda, nii et on täpselt õige aeg, et nõukogu vaataks need ettepanekud uuesti läbi, enne kui viisaseadustik jõustub ja nüüd härra Patton, üks minut. suur tänu, härra president. raport ütleb, et liikmesriigid võivad anda välja pikaajalisi viisasid kolmandate riikide kodanikele, need viisad on kaheteistkümne kuu pikkused ja kõik teised liikmesriigid samuti tunnustavad neid viisasid. Inglismaa ei ole Schengeni ruumi liige seega see meid otseselt ei puuduta aga siiski me näeme et kui liikmesriiki kui inimesele on antud õigus siseneda ühte euroopa liidu liikmesriiki siis peaks ta saama ka liikuma teistes liikuda teistesse samas on inglismaa silmitsi väga suure ebaseadusliku eh, immigratsiooni probleemiga meil on vähemalt miljon ebaseaduslikku immigranti kui aga on inimesel olemas olemas lingi, ringi liikumise viisa, siis näiteks tal on õigus tulla Prantsusmaale, aga sealt ta saab väga lihtsalt tulla Inglismaale, mis on juba ebaseaduslik immigratsioon, nii et Inglismaa tegelikult peab kaitsma oma piire ebaseadusliku immigratsiooni eest. suur tänu ja nüüd härra Van Hekke, üks minut. suur aitäh, härra president. ma näen, et siin on ära toodud päris palju veidraid näiteid selles dokumendis nimelt tahetakse pehmendada tingimusi, näiteks välisüliõpilane äh, saab viisa, et Belgias äh, õppida ja uue, uute reeglite kohaselt võib ta näiteks äh, minna tutvuma Hollandi raamatukogus olevate dokumentidega ning seejärel minna Barcelonasse suvepuhkusele. väga hea, kuid tegemist on hoopis millegi muuga, kui me räägime Schengeni ruumist ning viisapoliitikast, tegemist on millegi muuga kui üliõpilaste vaba liikumine, tegemist on meie piiride mm, kaotamisega, see aga mm, muudab meid haavatavaks ebaseadusliku mm, äh, immigratsiooni osas tuleb ütelda, et meil ei ole praegu selliseid kindlaid piire, mis meid kaitseksid. lisaks sellele me nägime kuivõrd palju on ebaseaduslikke sisserändajaid Hispaanias ning taolised meetmed võimaldavad neid ülejäänud Euroopasse minna. taoline poliitika ei kaitse eurooplaste huve, vaid me ei peaks mitte mõtlema ainult vaeste Belgia üliõpilaste, vaeste Belgias olevate võõrüliõpilaste peale. aitäh, härra Dias de Mera! aitäh, ma tahaksin õnnitleda Carlos Coelot tehtud töö eest ning äh, tuleb ütelda, et ta on suutnud saavit-, saavutada suure üksmeele erinevate fraktsioonide vahel parlamendis ning komisjoniga. Euroopa Liidu siseselt on meil maailmas kõige suurem vabadustel põhinev ruum ning me peame kaotama kõik takistused, äh, mis praegu veel tõkestavad vaba liikumist ja see puudutab ka kolmandate riikide kodanikke, kes elavad igati seaduslikult Euroopa Liidu kodanikul tihtilugu me satume silmitsi absurdsete olukordadega, tegemist on viisa tee omanikega tihti ja ta-, taolistele olukordadele tuleb lõpp teha. tegemist on pikaajaliste viisadega, mis nende mm, omajatel võimaldab, võimaldavad vabalt liikuda kuid nad ei saa siiski, hoolimata neist viisadest, vabalt Euroopa Liidus äh, kõikides riikides liikuda, välja arvatud juhul, kui nad on äh, vastava taotluse esitanud liikmesriigile, kuhu nad soovivad minna, nii et tegemist on tõesti absurdse olukorraga. näiteks üliõpilane, kes valmistab ette oma doktoritööd Lissabonis, ei saa näiteks minna ja tutvuda äh, Sevilla arhiividega käesoleva ettepaneku et eesmärgiks on tagada, et pikaajalistel viisadel oleksid samasugused, oleks samasugune mõju kui elamisloal. me peame siin olukorda lihtsustama ning kohaldama liikuvuspõhimõtet sellel on eelkõige ju öö, omad tagajärjed öö, professionaalsel tasandil kui ka üliõpilastele, teadlastele. ma tahaksin veel tänada härra Koelot, Äh, taoline töö on olnud äh, hädavajalik, tegemist on suurepärase tulemusega ja tegemist on ka lisagarantiiga vabaduste tagamisele Euroopa Liidus ning vabale liikumisele. suur tänu veel kord ja kindlasti hääletan selle poolt. aitäh ja proua Juto, kaks minutit aitäh, ma tahaksin esmalt tänada raportöör Hela Koelot tehtud töö eest ning samuti koostöö eest äh, parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahele ja loodetavasti esimene lugemine saab olema ka viimane. on hädavajalik, et see raport võetakse vastu enne aprilli lõppu kaks tuhat kümme, et ta jõustuks samal ajal kui viisakoodeks. on samuti äärmiselt oluline, et kõik Euroopa Liidus elavad inimesed saaksid vabalt reisida kõikides liikmesriikides. seeläbi me saame lahendada probleemid, mis on tekkinud seoses viisade D pluss C ning elamislubadega tänu sellele raportile kõik eh, isikud, kes on pärit kolmandatest riikidest ning kellel on pikaajaline viisa, saavad reisida ükskõik kus Euroopa Liidus. kõik isikud eh, peaksid saama vastava eh, teabe samuti, kui nad saavad oma viisa ning samuti peaks neid teavitama sellest, et sellest viisast saab automaatselt elamisluba enne esimese aasta lõppu. lõpuks on oluline ka rõhutada, et turvalisuse tõttu kõik, kes esitavad D-viisa taotlusse, äh, neid peaks kontrollima, kuid mitte mm, lisama siis süsteemi. lisaks sellele, äh, kui siis kaks ei jõustu enne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõppu, siis me loodame, et nõukogu ja komisjon teevad vastavad seadusandlikud ettepanekud, et tagada võimalikult kõrge andmekaitse äh, ning samavõrd, nagu siis kahes oli ette nähtud. aitäh, härra Borghesio, üks minut. suur tänu. nimetatud ettepaneku eesmärk on hõlbustada reisimist kolmandate riikide isikutele, kellel on pikaajaline viisa ning hõlbustada nende juurdepääsu Euroopa Liidu territooriumil. meie tunneme muret selle pärast. sest mulle tundub, et sellega me väidame, et et me püüame üle saada erinevusest äh, D-viisa äh, elamisloomanike ja C-viisa omanike vahel. ja põhimõtteliselt viisa võimaldab äh, isikul viibida, elada ühes liikmesriigis, aga nüüd me tahame neile anda võimaluse äh, reisida teise liikmesriiki kuni kolmeks kuuks poole aasta jooksul. me räägime siin liikumisvabaduse tagamisest, kuid liikmesriikidel on väga raske teostada kontrolli selle üle, mis toimub, sellega kaasnevad teatud ohud ja see tekitab meile muret. suur tänu, äh, järgmisena härra Obermeier. tänan, president paar kuud tagasi. inimesed tundsid rõõmu mitte ainult jõuluaja pärast, vaid ka li-, viisarežiimi lihtsustamise pärast. alates kahe tuhande üheksa aasta detsembrist on äh, Balkani maadest sisserändajaid tulnud massiliselt äh, Skandinaaviasse läbi Euroopa Liidu viiskümmend tuhat makedoonlast on kasutanud lihtsustatud viisarežiimi. ja iga päev äh, äh, lahkub riigist viis bussitäit inimesi äh, Albaania küladest saabuvad isikud Euroopasse tööotsingutele turismiviisaga. väga paljud nendest isikutest ei pöördugi tagasi koduriiki, nõndanimetatud turistid lõppkokkuvõttes leiavad töö varimajanduses äh, ja saavad kõige madalamat palka. ja päris kindlasti seda me ei soovi edendada. kahjuks liikmesriigid äh, on sunnitud tegelema tagajärgedega pärast seda, kui meie siin äh, mingid õigusaktid heaks kiidame, nagu näiteks ebaseaduslikum rände ja ebaseaduslikku töökohta härra Puusitel järgmisena. tänan, president, ka mina tahaksin õnnitleda kolleegi Carlos Coelhot äh, selle algatuse, selle raporti puhul, mis võimaldab kolmandate riikide isikutel kasu saada liikumisvabadusest Euroopa Liidu siseselt. kuid ma tahaksin rõhutada Äh, irooniat, mis selle aruteluga kaasneb, andes kolmandate riikide isikutele rohkem õigusi, siis käesoleval Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu kodanike ees on tõsised probleemid, mis on põhjustatud Euroopa Liidu kodanike reisimisega sellistesse riikides nagu Liibüa ja on tekkinud probleem Šveitsi ja Liibüa vahel. ja selle tulemusena Liibüa on hakanud hoiduma Euroopa Liidu kodanikele viisade andmisest, mitte ainult Šveitsi kodanikele. meie anname kolmandate riikide isikutele rohkem õigusi, aga meie enda kodanikele neid õigusi saab olema vähem, nagu näiteks reisimisel Liibüasse. millised on tagajärjed? tagajärjed on tõsised. Äh, meil on töölised, kes ei saa minna tööle Liibüasse ja meil on ettevõtteid, kes ei saa oma töölisi saata Liibüasse või investoreid. ja meil on ka töölisi, kes on praegu Liibüas ja on sunnitud sinna jääma. Äh, ajanikku need saavad asendajad see on väga raske olukord ja ma äh, pöördun nüüd volinik Marströmi poole, et ta sekkuks kiireloomuliselt sellesse olukorda ja ma mõistan, et tegemist on diplomaatilise olukorraga kahe riigi vahel, äh, kes ei ole küll Euroopa Liidu liikmesriigid, kuid kes praegu äh, on kokku puutunud tõsiste probleemidega seoses Euroopa Liidu kodanike viibimisega nendes riikides. järgmisena proua Flašikova-Benova, üks minut suur tänu, president, volinik, kolleegid. härra Coelho raport ja määruse ettepanek Äh, moodustavad olulise osa Euroopa demokraatiast, liikumisvabadusest nimelt, ja seetõttu ei ole vastuvõetav, et äh, ühes li Euroopa Liidu liigis väljastatud pikaajalise viisa omanikud ei saa reisida teistesse liikmesriikidesse. on mitmeid põhjusi, miks me peaksime toetama seda algatust, kõigepealt me peame kinni pidama põhiõigustest, mille hulka kuulub ka liikumisvabadus kui üks liikmesriik lubab kolmanda riigi isikul viibida tema territooriumil, pole mingit põhjust, miks sellel isikul ei oleks võimalust ringi liikuda Schengeni territooriumil. loomulikult me peame üksikasjad välja töötama ja paika panema, sest me peame tagama ka vajaliku julgeolekutaseme Schengeni alal. mina laiendaksin äh, seda inimeste kategooriat, keda diskrimineeritakse tudengitest, teadustöötajatest kuni ka ärimeesteni sest ka nendel liikumisvabaduse piiramine on ha negatiivse mõjuga Euroopa Liidu. järgmisena Piotr Boris. E, suur tänu. mina tahaksin ka tänada härra Koeljat. ta on võtnud arvesse väga palju asju, mida mina oma arvamuses ütlesin. küsimus ei ole mitte ainult pakiline, kuid see on ka väga sümboolne. võib selgelt väita, mina kui uue liikmesriigi liige, liige võin seda väita, et et see samm on mulle väga tervitatav, sest mõni aeg tagasi kannatasid ka uute liikmesriikide liikmed alles sellise diskrimineerimise all ja ma loodan, et see kokkulepe, millele me lõpuks siin kojas jõuame, on väga edukas ja kasulik meile kõikidele kui me lõpetame nende lihtsate viisade väljaandmise, siis me peame seda tegema üsna kiiresti. eelmisel aastal äh, reisisid Ukraina üliõpilased läbi Poola minnes Saksamaale ning nad peatati piiril. seda me ei saa teha. üliõpilased on väga kasulikud ja vajalikud Euroopale, me ei saa asju niimoodi ajada. meil on olemas Schengenis väga korralik infovahetuse süsteem, me töötame eh, siis kahe ja vis süsteemide kallal ning ma pöörduksin voliniku poole, et tagataks turvalisusalane koostöö liikmesriikide vahel, see peab jätkuvalt olema suurepärane. ja lõpetuseks tahaksin uuesti tänada härra Coelhot selle suurepärase raporti. suur tänu ning järgmine kõneleja proua Gönts, üks minut. suur tänu, suur tänu, härra president, tahan öelda, et ka mina olen nõus selle raportööriga ja toetan teda tema äh, pingutustes, samuti olen ma nõus sellega, mida ütles proua volinik Malmström. meil on tarvis sellele küsimusele lahendus leida, sellepärast et tegu on inimõigusi puudutava küsimusega. samas tuleb lahendada siiski ka turvalisuse küsimus, turvalisus, turvalisus peab jääma paika. tahaksin öelda veel seda, et selleks, et see määrus hakkaks tööle, peame me kõigepealt uurima, missugused on erinevates liikmesriikides rakendatavad praktikad, sellepärast et tundub, et mõned liikmesriigid juba annavad välja elamislubasid ning võib-olla teistel liikmesriikidel oleks nendelt õppida, me peaksime koordineerima liikmesriikides kasutusel olevaid tavasid niimoodi, et kõik liikmesriigid saavad, saaksid hakata kasutama SIS-süsteemi, me teame, et kõik seda praegu ei tee ning SIS-2 tuleb kasut-, SIS-2 tuleb kasutusele võtta nii ruttu kui võimalik, kuna SIS-2 annab meile pikaajalise garantii, nii et see on kogu Euroopa huvides niimoodi, et kolmandatest riikidest tulevad ärimehed, ettevõtjad ja üliõpilased saaksid liikuda vabalt. nüüd härra Papa-Nikolau, üks minut. jah, suur aitäh, president ka mina tahaksin alustada härra Coelho tänamisega, tema töö on olnud suurepärane. võib-olla võiksin öelda, et kui me vaatame Schengeni akiid, mis käsitleb Euroopa Liit, Schengeni piirkonnas vaba liikumise õigust, siis ma arvan, et et esimese esimene järeldus ongi see, millele me peame jõudma, vaba liikumine peab olema tagatud ka selle määrusega. minu arvates see üliõpilastega seonduv näide on äärmiselt asjakohane, sest et tõesti, üliõpilased peavad saama Euroopas vabalt ringi liikuda, et nad leiaksid, saaksid otsida vajalikku infot, mis neil on õpingutes vajalik. kui me liiga laiendame seda määrust, siis tõesti tekib turvalisuse küsimus, meil on võib-olla raskem tagada tarvalisust, turvalisust võivad kerkida esile mõningad julgeolekukaalutlused, aga samas liikmesriik peab alati hoolikalt uurima inimest, kellele ta viisa annab ja kõik need isikud peavad vastama teatavatele parameetritele. meil on olemas Schengeni infosüsteem, mida tuleb alati vaadata enne viisa andmist, aga asi ei ole mitte ainult Schengeni akiis. praegu me püüame tugevdada meie turvalisust ja samuti kaitsta olemasolevaid andmeid. ma arvan, et me igal juhul peaksime seda ettepanekut toetama ning samuti peaksime tagama, et siis kaks jõustuks nii ruttu kui võimalik. sest nagu juba öeldud, liikmesriikide vastavad organid ei pea mitte ainult tagama seda, et Schengeni aki oleks asjakohaselt ellu rakendatud, aga tuleb ka tava, tagada turvalisus. tänane järgmine kõneleja Tanja Fajon, üks minut. suur tänu, härra president, üks olulisemaid faktoreid Schengeni akiis on just sisepiiridest loobumine ja inimestele vaba liikumise võimaluse andmine. seetõttu peame tagama, et inimesed saaksid seda Schengeni alal teha, seetõttu ei, on äärmiselt häbiväärne, et me takistame üliõpilastel, teadlastel ja muudel isikutel vabalt liikuda, näiteks Serbia ja Kosovo kodanikud, nendel on nüüd vähem õigusi kui mõni aeg tagasi. me ei tohiks siin lähtuda ainult illegaalse immigratsiooni suurtest numbritest ja seetõttu kehtestada niisuguseid reegleid, mis takistavad inimestel vabalt liikuda. see on selge diskrimineerimine, eriti puudutab see noori inimesi, võib-olla siiamaani ei ole neil noorukitel olnud võimalust Euroopat avas, avastada ja nüüd me jällegi neile ei lase seda teha. E, iga koda-, Bosnia-Hertsegoviina, Kosovo ja teised niisugused kodanikud peaksid saama eelkõige lihtsustatud viisarežiimi nautida ning see võiks olla järgmine samm edasi. suur aitäh! Äh, härra Ziobro. härra president, meie ees seisev ettepanek äh, käsitleb ühte väga olulist Euroopa Liidu alustala, nimelt sisepiiride kaotamist ja inimeste vaba liikumist. praegune olukord on täiesti absurdne ja mõistetamatu. inimesed, kellel on pikaajaline viisa, ei saa Schengeni piirkonnas vabalt ringi liikuda, kuid lühike, lühiajalise viisa omanikud saavad. ma arvan, et komisjoni ettepanek on seetõttu igati asjakohane. samas aga ma arvan, et nii palju turvagarantiisid, kui välja pakub Kodanikuvabaduste Komitee, ei ole vajalikud. inimesed, kes on sissi äh, nimekirjas, kellele ei ole juurdepääsu andmine põhjendatud, nendest peavad liikmesriigid üksteist teavitama. samuti toetan ma tähtaega viisteist aprill kaks tuhat kümme ja kokkuvõttes ma toetan seda ettepanekut. nii, ja nüüd vaba mikrofon, esimene proua Lukašev. suur, suur aitäh, härra president suur aitäh selle eest, et äh, me üritame lihtsustada vaba liikumist, mitte ainult kolmandatele riikide kodanikud ei oota seda, vaid ka meie. paraku lühiajalise viisa omanikel on äh, suurem liikumisvabadus Euroopa Liidus kui pikaajaliste viisade omanikel. näiteks keegi, kes viibib Poolas, ei saa Saksamaal või Prantsusmaal vabalt liikuda. vaba liikumine aga ei pea mitte ainult puudutama Euroopa Liidu kodanikke, teadlased, ettevõtjad kolmandatest riikidest, ka neil peab olema võimalus vabalt liikuda, õppida tundma meie traditsioone, külastada oma sõpru tegemist on eh, tulevaste heade saadikutega Euroopa Liidu jaoks ja seeläbi Euroopa Liit liigub piirideta liidu poole, aitäh! suur aitäh ja härra Möltser, üks minut. suur aitäh! Schengeni riikide viisasüsteem on niivõrd keerukas, et konsulaadid lihtsalt ei äh, suuda enam vastata väga arvukatele viisataotlustele kategooria D, kategooria D pluss C kõik see on väga keeruline, samuti on äh, teatud äh, minnalaskmisi. Äh, probleemid, mis tõstatuvad, on äärmiselt arvukad meie välispiiridel ning seega me peame kiireloomuliselt vastama neile. liikmesriikide andmetel ei ole mitte mingisugust mõtet, kui me neid andmeid ei koonda ja kui me ei suuda neid Euroopa tasandil kasutada Balkani riikide äh, arengud äh, tegelikult äh, käivad käsikäes ka varjupaigataotlustega, mille hulk üha suureneb ning äh, see on loonud täieliku immigratsioonilaine, sada viiskümmend tuhat makedoonlast on ära kasutanud seda võimalust ning tulnud Euroopa Liitu, nad ei soovi enam koju tagasi minna. viisasätete praegune rakendamine aga ei võimalda neid probleeme lahendada järgmine kõneleja, palun. sajatus helyzetben vagyunk, amikor szavazat. meie Euroopa Parlamendi Ungari liikmed oleme erilises olukorras, kui me peame hääletama ja otsustama, kas anda võimalus kolmandate riikide isikutele, kes äh, on tulnud väljaspoolt Euroopa Liitu, saada liikumisvabadus Euroopa Liidu territooriumil või vastupidi, kas me üritame seda takistada, arvestades Trianoni katastroofi, Ungari äh, jäi ilma suurest territooriumi osast ja meil on väga palju kaasmaalasi, ungarlasi, kes elavad väljaspool äh, praeguse Ungari territooriumi piiridest väljaspool ja ka see tähendab Euroopa Liidu piiridest väljaspool. ma räägin Jugoslaavia aladest ja ka osaliselt Ukraina aladest ja need kaasmaalased on sattunud väga alandavasse olukorda, kui nad tegelevad teadustööga või õpivad Ungaris või töötavad teistel töökohtadel oma ähm, kodumaal ei saa nad lahkuda Ungari territooriumilt. olukord on äärmiselt halb, see on sallimatu ja me peame tegutsema selle vastu. meie ungarlastena äh, Euroopa Parlamendis anname endast parima, et seda olukorda lahendada ja sellele lõpp teha. järgmisena härra Brandt täna president, see ettepanek, mis lähtub eelduses, et kõik kolmandate riikide isikud, kes sisenevad Euroopa Liitu, sisenevad seda hea tahtega. ja kui nad väidavad, et nad tulevad õppima, siis nad seda ka kavatsevad teha. Äh, Euroopa Liidus on väga palju selliseid võltskolledžeid ja õppeasutusi, kelle nimekirjas on väga palju tudengeid, kes kunagi loengusaalis ei viibi äh, kui nende liikumist hõlbustada, siis on veelgi raskem kontrollida nende staatused, seaduslikkust ning veelgi raskem on äh, neid üles leida, kui nende staatus osutub võltsiks. Äh, kuigi Ühendkuningriik ei kuulu Schengeni alasse, äh, on Euroopa Liidus ähm, juba väga palju kogemusi taoliste ebaseaduslike ähm, rändajate tuvastamise, avastamisel ja sellised isikud võivad järgmisel päeval saada ka ametlikeks Euroopa Liidu kodanikeks ja täieliku liikumisvabaduse omanikuks. tänan, härra Brandt ja järgmisena annan sõna volinik Malmstrellile selle arutelu kokkuvõtteks ja küsimustele vastamiseks. tänan, president, ja tänan selle arutelu eest kaks küsimust tõusetuvad esile, mitte konkreetselt selle teemaga seotuvad, kuid ma tahaksin kasutada võimalust nendele tähelepanu pöörata. härra Pusutil tõstatas Liibüa küsimuse ja ma võin kinnitada härra Pusutilile, et tegemist on äärmiselt keerulise küsimusega, kuid me tegutseme aktiivselt dialoogis Liibüa ja Šveitsiga ja liikmesriikidega, et leida lahendus sellele äärmiselt keerulisele olukorrale, enne kui see eskaleerub veel täiendavalt. ja ma loodan, et ma suudan üsna pea teile täiendavat infot anda härra äh, Van Johnile, ma tahan öelda, et äh, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina kodanike olukord on veel üks aspekt sellest ja me püüame saata nüüd omapoolse missiooni, et hinnata, kuidas need riigid vastavad neile kehtestatud kriteeriumitele ja komisjon pärast konsulteerimist liikmesriikidega äh, koostab vastava raporti ja hinnang selle raportile edastatakse ka kodanikuõiguste komisjoni liikmetele, enne kui me tuleme välja oma vastava ettepanekuga nüüd tulles tagasi selle ettepaneku juurde, ma tahan kinnitada parlamendisaadikutele ja raportööle, et komisjon on pühendunud sellele tööle ja annab endast parima äh, selle määruse jõustamiseks võib tunduda, et tegemist on tehnilise probleemiga, aga tegelikult see ei ole, sest see puudutab üksikisikuid. me tahame julgustada inimesi seaduslikult Euroopa Liitu sisenema, tudengeid, teadlasi, äh, äh, teadusuurijaid, sest see on hea meile ja neile ja see vastab ka Euroopa Liidu põhimõtetele äh, ehk piirideta äh, siseruumile ja seetõttu me peaksime vältima äh, komplikatsioonide tekitamist taolistele isikute kategooriatele. ma arvan, et me oleme saavutanud hea tasakaalu oma ettepanekus, me oleme arvestanud ka turvalisuse, julgeoleku aspekte ja seda rahuldaval moel ja ma arvan, et me oleme kõik ära teeninud äh, õnnitlused, sest kolm institutsioonid on väga hästi koostööd teinud selle probleemi väljaselgitamiseks ning konkreetsete lahenduste leidmiseks, millest saaksid kasu Euroopa Liidu kodanikud. suur tänu, härra Coelho, tehtud töö eest ja suur tänu hea arutelu eest kojas. tänan, proua volinik ja lõpetuseks äh, raportöör härra Coelho. tänan, president ja kui ma võin paar kommentaari lõpetuseks öelda kahju, et nõukogu esindaja ei ole tänase arutelu ajal kohal, nende kohad on tühjad. teiseks ma tahaksin tänada voliniku Malmströmi äh, mõistmise ja temapoolsete kommentaaride eest. ja ma loodan, et kõik see kokku äh, julgustab ka nõukogu jõustama ühenduse viisakiri viiendal aprillil, vastasel juhul tekib tühimik ja see mõjutab negatiivselt teatud isikute kategooriaid. kahju, et need kolleegid, kes on arutelus osalenud äh, ja viidanud turvalisuse probleemidele, ei ole suutnud näha neid parandusi ja täiendusi, mida Euroopa Parlament on oma poolt muudatusettepanekute näol sellesse määruse projekti teinud ja nõutakse ka äh, kontrollimist SIS-i süsteemis. nagu ma oma sissejuhatavas kõnes ütlesin, Euroopa Parlament on oma tööd hästi teinud selleks, et tugevdada liikumisvabadust ja samaaegselt tugevdada ka turvalisust ja julgeolekut. kui te ei näe seda tööd, mida me oleme teinud, siis te olete äh, aru saanud ainult meie töö ühest poolest. ja lõpetuseks ma tahan, härra president, tänada kõiki, kes on andnud oma panuse selle äh, Äh, dokumentide koostamisse, on suurepärane, et me saavutasime kokkuleppe komisjoni ja nõukoguga juba esimesel lugemisel ja ka vastavates pädevates komisjonides me oleme saavutanud laiapõhjalise konsensuse. ja kui meil õnnestub leida lahendus, mida toetavad kõik, siis see täitab seda, et me oleme teinud suurepärast tööd. suur tänu, härra Koilja, arutelu on lõppenud, hääletus toimub üsna pea. seega soovitan teil kas jääda siia kotta või vahepeal äh, sirutada jalgu, praegu äh, on vaheaeg kuni kella üheteistkümneni